okei okay,, colleagues, can I bring the meeting? nii, kallid kolleegid, alustame tööga. I hope that most members ma loodan, et enamik saadikuid äh, näeb selle paberi kuhja tagant, mis on kõrge nagu pilvelõhkuja, ka kaugemale. Äh, ITREga komisjon ITRI komisjoniga oli meil koos kohtumine, nagu te teate, kus me käsitlesime Euroopa ühendamise rahastut, nüüd hakkab meie oma kohtumine, kõigepealt kinnitame protokolli. möödunud koosoleku protokoll, koosolek toimus kaheksandal, üheksandal oktoobril, ma näen, et keegi protokolli vastu ei ole, lähen järgmise päevakorrapunkti juurde ja see on teadaanne nõukogu seisukohast Euroopa Meresõiduohutusameti kohta täiskogul kahekümne viiendal oktoobril vastavalt kuuekümne, kuuekümne kolmanda artikli teise kodukorrapunktile. ja meie oleme mm, siis otsustanud pärast teatamist sellega päevakorda võtta esimese küsimusena, eh, nimelt nõukogu seisukoht kuulutati kahekümne viiendal oktoobril härra Flankensteini eh, soovituste eelnõu teiseks lugemiseks eh, leiab arutamist meil homme pärastlõunal ja tuletan meelde, et selle teksti, mille nõukogu vastu võttis, kajastab kokkulepet, mille sõlmiti raportööri, nõukogu variraportööride vahel ja meie komisjon kahekümne neljandal aprillil aastal kaks tuhat kaksteist kiitis selle ka heaks ja lõpetuseks eh, tähtaeg muudatusettepanekusteks on kaheksas november, eh, keskpäev eh, ja siis kahekümne seitsmendal novembril komisjonis me arutame seda edasi ja detsembrikuus läheb teema täiskokku. Need olid need ametlikud teadaanded, mis mul teie jaoks olid. et te teaksite ka, milline on nõukogu seisukoht. nüüd järgmine päevakorrapunkt. ma tuletan meelde, lugupeetud saadikud, et meil on ka kaamerad siin ümberringi. ja veebis kantakse üle meie koosolek, nii et palun pidage seda meeles. nimelt Euroopa Parlamendi televisioon ja ka veeb kannab seda, mis siin toimub, üle. ja järgmine päevakorrapunkt selle koha pealt ma tahtsin teile lihtsalt meelde tuletada, et homme pärastlõunal on meil hääletamine. aga homme hommikul tuletan ka veel teile seda meelde. tähtis on, et teil oleksid hääletuskaardid homme kaasas. ja me hakkame homme korralikult reeglitest kinni pidama. rangelt teeme seda nii, et hääletuskaardid kaasa ja võib-olla ka paluda assistentidel hea seista selle eest, et saadikutel oleksid kaardid kaasas, kui nad homme pärastlõunal koosolekule tulevad. ja nüüd läheme kohe viienda ja kuuenda päevakorrapunkti juurde. tegemist on lennujaamade paketiga ja muudatusettepanekud, mis käsitlevad kõigepealt maapealset teenindust ja teiseks muraga seatud käitamispiiringuid. kõigepealt härra Sassada ja seejärel härra Alkara Kadri ja seejärel härra Laihprid saavad sõna. härra Sassada, palun. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Koleżanki, koledzy. ma tänan, kallid kolleegid üle viiesaja muudatusettepaneku on minu ees ja ma tahan teid kõiki tänada, kes te muudatusettepanekuid tegite jah, ma saan aru, et te pidite kõik kõvasti vaeva nägema selleks, et teha muudatusettepanekuid sellele dokumendile ja üle viiesaja muudatusettepaneku on aidanud mul kaheksa kompromissettepanekut koostada ja kaheksa kompromissi on mul nüüd eh, koostatud koos kaasraportööridega ja eesmärgiks on olnud ühelt poolt meie menetlust sujuvamaks muuta ning eh, tõesti jõuda kompromissini. ja need kompromissid kajastavadki kaheksat peatähtsat aspekti, milles meil olid algusest peale lahkarvamused, kus siin fraktsioonid olid erinevatel seisukohtadel. ja algul näis, et täiesti võimatu on kompromissini jõuda, aga pärast paari kohtumist tekkis mul mulje, et seitse küsimust kaheksast äh, on võimalik kompromissiga lahendada, nii et ma viitaksin neile kompromissidele. ja räägin ka kõige vastuolulisematest aspektidest. kompromiss B see puudutab õhusõidukite maapealse teeninduse lahkulöömist eh, lennujaama käitleja tegevusest. siin on kolm võimalikku eh, lahkulöömise kontseptsiooni. kõigepealt raamatupidamislik, teiseks funktsionaalne ja tegevuslik. ja meie oleme siin B kompromissi välja töötanud. meie tahtsime eh, juhtimistasandil eh, tee maapealse teeninduse ja käitamise lahku lüüa. nii et eh, lennujaama käitaja ei saa iseendaga lepinguid sõlmida õhusõidukite maapealseks teeninduseks. ja see on äh, aktuaalne just nendele äh, äriühingutele, kes lävepakult lävepakule teenust osutavad. tegemist on äriühingutega, kes on välja jäänud Euroopa Komisjoni ettepanekust ja meie arvates oleme me selle lünga nüüd täitnud kompromiss D. see puudutab loa andmise vajadust allhangeteks ja kompromiss E on meil koostatud, see puudutab loa andmist eh, õhusõidukite maapealset teenindust teostavatele äriühingutele. Eh, kes tahavad oma teenuseid pakkuda Euroopa Liidu lennujaamades nüüd äh, selline luba on vajalik hankida vaid üks kord ja siis on võimalik kõikjal Euroopa Liidus selle loa alusel teenust osutada ja see loomulikult on lisandväärtuseks. komisjoni ettepanek oli üsna keerukas. nüüd meie kompromissettepanekus me oleme teksti muutnud lihtsamaks ja ära on jäänud koormav lubade hankimise menetlus, mis võib isegi päädida sellega, et võib-olla kogu menetlust ei õnnestugi lõpule viia. ja siin me oleme käsitlenud nelja aspekti, ohutus, kaitse, kindlustus ja ka eh, teenuse osutajate kvalifikatsioon. maapealse teeninduse koordineerimine oli üks aspekt, eh, mida ka käsitlesime kompromissettepanekus ja H-kompromiss on siin meil mingeid lahkmeelsusi ei olnud ja G-kompromiss on lõpetuseks viimane, see puudutab miini-, minimaalseid kvaliteedistandardeid ning seegi eh, on lisandväärtuseks meie ettepanekutes. me tahame, et teenused oleksid kvaliteetsed. kui me räägime liberaliseerimisest, siis eh, tihtipeale kardetakse, et teenuste kvaliteet võib alla käia. meie tahame hea seista selle eest, et tõesti eh, osutatavate teenuste kvaliteet oleks võimalikult kõrge ja miinimum kvaliteedinormid kehtestab lennujaam ise, sest lennujaama käitaja teab ju kõige paremini, mida on võimalik saavutada tema lennujaamas. ja mm, äh, tähtis on ka tagada, et liikmesriigi sõltumatu asutus mm, kontrollib kogu menetlust ja kompromiss A, see on nüüd kõige rohkem vastuolusid tekitanud küsimus, see on niinimetatud liberaliseerimise kompromiss. selle eesmärgiks on tagada parem mm, konkurents õhusõidukite maapealset teenindust osutavate ettevõtete vahel mis konkurents saab rääkida, kui ainult üks ettevõtja valitakse välja hankekonkursi käigus ja lennujaama käitaja ei saa üldse kogu protsessis kaasa lüüa. ja eriti aktuaalne on see kompromiss just kõige suurematele Euroopa Liidu lennujaamadele ja meie kompromissettepanek eh, on pälvinud mitmete parlamendifraktsioonide toetuse ja me teame, et toetajaid lisandub veelgi homseks. Eh, nii et me oleme nüüd siin tõstnud ette nähtud künnist eh, viielt kümnele miljonile ja siis võib kaks käitlejat olla, e, kui riik nii on otsustanud piirata ja üle selle peab olema vähemalt kolm käitlejat, aga see puudutab kõige suuremat, seitset kõige suuremat lennujaama Euroopa Liidus e, ja seal, kus on üle kolmekümne viie miljoni reisija aastas, siis siin me arvame, et ka minimaalselt neli vähemasti peab olema õhusõidukad maapealseid teenindajaid. mida see kõik tähendab? see tähendab seda, et liikmesriigid E, viie aasta jooksul peavad vähemasti kolm ette nägema ja järgmise kümne aasta jooksul vähemasti neli e, õhusõidukid maapealsed teenindajad ette nägema kõige suuremates lennujaamades. ma ei oska kommenteerida Tokyo lennujaama tegemisi, seal on kümme e, teenindajat ja kolm neist on sõltumatud Eh, õhusõidukite maapealseid teenindajaid, ei ole ette nähtud menetlusi, mis eh, võimaldaks vedajal eh, allkirjastada see välja valitud mm, käitlejaga lepingut, aga me ei räägi siin Jaapani lennujaamadest. me vaatame, millised on meie võimalused ja olemegi koostanud kompromissi, me nüüd pisut avame äh, Eh, uksi ja oleme tähelepanu koondanud just suurtele lennujaamadele. aga eesmärkide saavutamiseks kulub aastaid ja ka töökohad on kaitstud selles sektoris. tööhõivekomisjon on välja pakkunud terve rida lahendusi selleks, kuidas kaitsta õhusõidukite maapealse teenindusega tegelevaid töötajaid ja alati tuleb silmas pidada, et kui me avame turud, kui me liberaliseerime turgusid, eh, siis tuleb leida ka lahendused töövõtjatele. ja paraku selles kontekstis on pisut üllatav see, et mõned minu kolleegid on teinud ettepaneku kogu dokument tagasi lükata. kui nüüd see dokument peaks tagasi saadetama Euroopa Komisjonile, Äh, siis äh, kaob sellega ka kõik, äh, mille nimel Euro-, Euroopa Parlamendi tööhõivekomisjon on niivõrd palju vaeva näinud. see puudutab töötajate kaitsemeetmeid ja need lihtsalt sellisel juhul heidetakse kõrvale. ja see puudutab ka neid inimesi, kes täna Euroopa Parlamendi hoone ees siin protesteerivad Eh, sellisel juhul dokument läheks tagasi Euroopa Komisjoni ja me peame unustama need lahendused, mis me oleme välja töötanud praegu. ja lihtsalt põhjusel, et keegi kuskil ei taha, et suured, suured lennujaamad, kus on üle kümne miljoni reisija, et seal oleks suurem eh, konkurents võimalik. igatahes ma tänan teid kõiki, homme me hääletame selle dokumendi üle ja homme homme on tasavägine hääletus arvatavasti meil, aga mm, eh, kui me esimese lugemise tagajärjel saadame komisjonile tagasi selle dokumendi, siis tähendab, seda tunnustab ära kõik selle töö, mida me teinud oleme. räägime kõigepealt maapealsest teenindusest ja siis läheme müraprobleemide juurde tööhõivekomisjoni raportöör. suur tänu, kolleegid. tööhõivekomisjon võttis vastu omalt poolt äh, meie arvamuse septembris, sellepärast et me olime täiesti teadlikud sellest, äh, kui tõsine on probleem ja paluksime, et äh, hoolimata sellest, millised oleksid äh, raporti tagasilükkamise eelised, äh, sellisel juhul ei oleks meil mingisuguseid, mingisugust kindlust aga lennujaamade töötajatele. meil olid äh, head arutelud, kolmkümmend kuus poolt, neli vastu, üks erapooletu tööhõivekomisjonis, see kompromiss ei meeldiks meile kõigile, aga, aga ega meil kõigile ei meeldi kõik asjad ja me saavutasime kompromissi tööhõivekomisjonis ja meie jaoks oli üks olulisi ta-, mõtteid, et me tahaksime tagada piisava koolituse ja väljaõppetaseme. me ei saa leppida äh, kahepäevase koolituskursusega, selle käigus ei jõua mingisuguseid oskusi äh, omandada. me tahame, et lennureisijaid äh, transporditaks nagu kord ja kohus, kahe päeva jooksul õppekaga ei ole seda võimalik saavutada ja siis, kui on tegemist ülevõtmisega, siis tuleb samuti säilitada äh, ettevõtte töötajate õigused, kollektiivlepingualased läbirääkimised äh, tuleb äh, tagada nagu kord ja kohus. Need on valdkonnad, mis meie jaoks olid olulised tööhõive komisjonis ja parlamendis me peame võitlema meie ühiste eesmärkide nimel, mida me oleme üritanud ka teha, sotsiaalkaitse valdkonda. raportöör rõhutas, et meie tahame ennekõike saavutada kvaliteedi osas kindlust äh, lennu ka igasuguste lennuoperaatorite ja uute ettevõtete äh, puhul äh, me, mitte et me ei tahaks konkurentsi, kuid me tahame kanda hoolt selle eest, et lennuettevõtted, kes pakuvad teenuseid, ei äh, paku seda allpool meie kehtestatud miinimumstandardeid. me ei taha et odavamate teenuste turule pakkumisel sotsiaalsed standardid satuksid ohtu ja see on ka üks oluline element meie arvamuse, arvamuses ja loodetavasti meil õnnestub nüüd saavutada ka kokkulepe. tagasilükkamise või tagasiseadmise põhjuseks võivad olla meie jaoks just nimelt sellised ettevõtted, kus ei peeta kinni kehtestatud standarditest. samas äh, me peame tegema vahet erinevate liikmesriikide vahel, erinevate eh, lennujaamade vahel ja neid erinevusi arvesse võtta, võtma ja nii palju siis äh, meie arvamusest loodetavasti ja meie arvamus aitab kaasa teie äh, arvamuse edasiarendamisele, me oleme valmis kompromissile minema, aga ega me kõigega ka ei lepi. meeleavaldused, kus osalesid äh, üle kahe tuhande viiesaja lennujaama töötaja, näitasid, kui oluline on see küsimus ja tegemist on tõesti olulise dokumendiga, me tahaksime seetõttu Euroopa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 Äh, hääletama ettepaneku tagasilükkamise äh, üle oma fraktsioonis. see turgude avamise ettepanek on oluline pärast meie üheksakümne kuuenda aasta kogemusi tuleb kindlasti tähelepanu pöörata sotsiaalsele valdkonnale. me, meil on olnud äh, mitmeid arvamusi ähm, kolleegidega, me oleme püüdnud äh, selle praeguse ettepaneku, õigusloomelise ettepaneku sotsiaalkülge parandada ja tõesti, äh, mõningaid äh, meie parandusettepanekuid on arvesse võetud ja me võime toetada kõiki muudatus, kompromissmuudatusettepanekuid välja, arvatud kompromissettepanek A, mis meie jaoks ei ole kompromiss. meie jaoks jääb see endiselt vastuvõetamatuks ja see läheb isegi kaugemale kui Euroopa Komisjoni ettepanek üldjoontes võib öelda, äh, jääb lõpptulemus meie jaoks tasakaalust välja. ja mul on, meil on kahju, et me oleme lasknud võimaluse käest lahendada selle äh, sektori olulisi probleeme sotsiaalvaldkonnas, personali kaitseküsimus, lepingumuutused, miinimumpalgad liikmesriigiti, äh, me oleksime võinud Äh, liikmesriikidega läbirääkimisi pidada. Äh, me oleksime võinud Euroopa tasandil seda reguleerida, aga kõik äh, see jäi toimumata, mistõttu meie oleme selle vastuvõtmise vastu. Ähm, ja me tahaksime toetada kompromisse, mis meile on meeltmööda, välja arvatud kompromiss A, siis sellisel juhul oleme valmis siis ka äh, läbirääkimisi pidama äh, enne täiskogu äh, hääletust ja kui meil õnnestub raportööri teisi veenda äh, sotsiaaldemokraatide jaoks olulistes küsimustes, siis oleme valmis üheskoos parima tulemuse nimel pingutama, aga praegusel hetkel see tulemus ei ole meile meeltmööda, aitäh. härra Klints, Alde variraportöörina tahaksin ka mina paar sõna öelda. Äh, suur tänu härra Sassadale, kes on tõesti näinud kurja vaeva selle nimel, et väga erinevaid seisukohti siin pisut lähemale tuua ja see tuleb väga hästi välja muudatusettepanekutes, mis on sellele dokumendile esitatud. see näitab väga hästi, kui raske oli kompromissile tegelikult jõuda komisjon tegelikult ei püüa liberaliseerimise poole liberaliseerimise kui sellise enda pärast, vaid äh, eesmärgiks on siiski maapealsete teenuste kvaliteedi parandamine. mina ka isiklikult kahtlen, kas maapealsete teenuste kvaliteet sõltub sellest, kui palju on käitajaid. ja kui ma mõtlen siin oma isiklikele kogemustele äh, Londonist, Zürichist, Amsterdamist ja, ja mujalt, siis äh, leian, et kui on täielik liberaliseerumine, siis üheksa puhul kümnest käitajast äh, ei, ei ole teenuste kvaliteet parem kui äh, sellistes kohtades, kus äh, on ainult kaks või üks käitaja. miks siis komisjon enne ettepaneku esitamist ei püüdnud välja uurida, kas tõesti on võimalik saavutada kvaliteetseid teenuseid või mitte selliseid äh, uurimusi oleks võinud läbi viia äh, enne ettepaneku esitamist ja mis puudutab äh, praktilist lähenemist, siis võin olla siin nõus eelkõnelejaga mõningates olulistes küsimustes ja üsna harva juhtub, et ma olen mõne sotsiaaldemokraadiga ühel meelel, aga paraku praegusel hetkel on see tõesti tõsi. mõningate kompromisside puhul on erinevate arvamuste vahel nüansilisi erinevusi, aga mis puudutab erinevate käitajate äh, lubamist äh, ja kriteeriumeid äh, sellega, selleks, siis mina tahaksin nende kriteeriumite juures tuua esile finants äh, tugevust nii-öelda või, või finantskindlust, ma arvan, et, et see tuleks kõrvaldada. ja miinimumstandardite puhul jah, miinimumstandardid on hädavajalikud, aga me ei tea, kas meil on vaja nii pikka loetelu erinevatest standarditest, kõik ju sõltub erinevatest lennujaamadest. kolmkümmend minutit äh, lennuki vahetamise aega on võimalik mõnes lennujaamas, aga samas ähm, teistes ei ole ja nii edasi. aga kõige problemaatilisem minu jaoks äh, on see äh, maapealsete teenuste küsimus, äh, mis peaks olema lennujaama poolt pakutud ja minu meelest on korrektne, et audiitor pärast igal aastal kinnitab, et subsideerimist ei ole aset leidnud, aga igal juhul on kolleeg on praegu läinud kompromissmuudatusettepanekutega liiga kaugele. ma olen esitanud oma muudatusettepanekuid, äh, ei neid paraku selles kompromissis A pole arvesse võtnud ähm,. Danke an den äh, Raporteur, der versucht hat. suur tänu raportöörile, kes on äh, püüdnud kompromisse ko koostada, aga ma pean tunnistama, et mõningates valdkondades ka temal ei olnud tegelikult mingisuguseid alternatiivseid võimalusi, nagu näiteks tööhõivekomisjoni ettepanek, see on väga huvitav sisuliselt, aga siin on elemente, mida ei saa muuta siduvaks, tõesti väga ilusad sõnad, mõned võib-olla peavad nendest juhtnööridest kinni, mõned aga mitte, ja äh, lõppkokkuvõttes, mida me siis saavutame, mitte midagi. kui me saaksime äh, mõningad nendest eeskirjadest või juhtnööridest muuta siduvateks, kohustuslikeks ja kanda hoolt selle eest, et liikmes riikide seadusandjad muudavad nende eeskirjade järgimise kohustuslikuks, sealhulgas ka hankemenetlused ja nii edasi ja nii edasi, siis oleks olukord hoopis teistsugune nagu ka härra Pints, pean ka mina tunnistama, et minu jaoks on praegune tulemus problemaatiline, ma ei usu, et see automaatne mehhanism äh, oleks pädev, kui meil on äh, Euroopa äh, oligopol liikmesriigi monopoli asemel, siis olukord ei pruugi hoopiski paraneda. ja kohvrid võib kaotada ükskõik kus kohas ja mul on tunne, et äh, liikmesriikides, kus on libera-, liberaliseerimine aset leidnud, äh, ei ole olukord sugugi paranenud ja kaduma läinud kohver ei jõua minuni kiiremini. ja niisiis äh, ettevõtete või käitajate arvu suurendamine ei pruugi tegelikult teenuse kvaliteeti parandada, kui me tahaksime lennureisijate jaoks olukorda parandada, siis me peaksime kõigepealt põhjalikult analüüsima, mis on probleemi tuumaks, mida me tahaksime muuta. praegu aga, kuna eeskirjad ei ole püsivad, eeskirjad ei ole siduvad, ja nii edasi, oleme me kogu praeguse ettepaneku vastu. kui meil oleks õnnestunud sotsiaalstandardid muuta siduvaks, oleks olukord olnud teistsugune, aga paraku nii see ei ole soovitused kui sellised ei aita olukorda parandada Euroopa kontekstis, pole soovitustest lihtsalt kahju, need ei to-, kasu, need ei toimi. konkurents jääb ainult töövõtjate ja lennureisijate õlule kanda. härra Van Tarn, Euroopa Konservatiivide Reformistid. kõigepealt ma tahaksin tänada meie raportööri kes on tõesti andnud endast parima. ta on äh, tõesti näinud kurja vaeva, et jõuda kompromissile, aga Gordoni sõlmeks on Frankfurt. Saksa kolleegid ei taha loobuda monopolist äh, Frankfurdi monopolist, nii et kõik äh, sakslased värisevad kogu selle toimiku ees ja nii see paraku on ja sellega pidi kokku põrkuma ka meie raportöör. iga kord, kui äh, olukord puudutas Frankfurti või teema puudutas Frankfurti, pidi ta taanduma. liberaliseerimine võib olla hea aga meil on vaja parimaid suhteid kvaliteedi ja hinna vahel. minu jaoks reeglina, mida rohkem meil on käitajaid, seda parem on olukord lennujaamades. reisijaid koheldatakse, koheldakse paremini ja teenuste kvaliteet on kõrgem. ettevõtjad teavad, et kui nende teenuste kvaliteet pole piisav, siis on nende ettevõte läbi kukkunud kompromiss äh, A, meie äh, saame, oleme sellega nõus, kuid teised kompromissid on liiga ähmased ega kattu meie eesmärgiga, milleks oleks Euroopa lennujaamade monopolide põrmustamine. ja nagu lennujaamade, nagu raudteede paketi puhul, kui me ei erista erinevaid ettevõtteid ja nende pädevusvaldkondi. jääb olukord liiga ähmaseks, ka isegi kompromiss A äh, on tõesti liiga laialivalguv. kuidas me saame Euroopa tasandil reguleerida seda, kuidas äh, kõige väiksem lennujaam peaks toimima, see on praktiliselt võimatu. me kokkuvõttes võib öelda, et kompromissiga A oleme nõus, aga, aga teistega mitte. suur tänu. me räägime siin kolmest tuhandest maapealsete teenuste osundajat, osutajast Austriast, Belgiast, Prantsusmaalt ja mujalt Nad kõik on tulnud siia, et avaldada meelt parlamendi äh, ees liberaliseerimise vastu. nii et kolleegid, ma palun teil mitte nõustuda komisjoni ettepanekuga, ma palun teil komisjoni ettepanek tagasi lükata. me peame keskenduma sotsiaalsele küljele kuid paraku komisjoni ettepanek toob endaga kaasa halvemad töötingimused, vähem kindlustunnet ja kompromissettepanekud muudavad olukorra veelgi hullemaks. meie peame kandma hoolt selle eest, et kvaliteet oleks tagatud, kuid tagatud oleks ka töökohtade kindlus, koolitusvõimalused ja me peame selle nimel tööd tegema, me peame paika panema konkreetsed kriteeriumid piirkondade jaoks. me peame kindlasti käsitlema ka kollektiivläbirääkimiste temaatikat ja töötingimused maapealsete teenuste puhul vajavad analüüsimist, äh, lennujaamade ja maapealsete teenuste lahkulöömine meie arvates ei ole hea mõte, sellepärast et äh, sotsiaalsed tagatised on jäänud tähelepanu alt äh, selles valdkonnas kõrvale. härra Kross, suur tänu! ja muudatus, kompromissmuudatusettepanekud tekitasid minus teatavaid küsimusi, paistab, et üldine seisukoht siin on, et kompromissidega ei olda nõus, kuid mul oleks omalt poolt mõningad märkused lisada. me räägime turu avamisest, liberaliseerimisest ja äh, sellise protsessi puhul tuleb tagada ka kvaliteet vältida tuleb negatiivseid võimalikke tagajärgi. mina olen palga, pärit riigist, kus meil on miinimumpalk äh, kehtestatud äh, ja mõningad kvaliteedinõuded äh, kehtestatud ja kui tingimused on õiged, saab kvaliteeti tagada ilma palkade, palku alandamata, aga kui meil on kas monopoli või duopoli olukorda, siis äh, ja miinimumpalga, palka pole riigi tasandil kehtestatud, äh, on see väga ohtlik me oleme siin rääkinud postiteenuste liberaliseerimisest, raudteeteenuste liberaliseerimisest ja erinevatest piirg-, erinevate piirkondade arvamused äh, nendes teemavaldkondades on, on erinevad. ja ma arvan, et äh, härra Zasada on teinud tõsist tööd, ta on olnud väga kompromissivalmis. Äh, me peaksime vaatama, millised on võimalikkused saavutada öö, kompromissi erinevate äärmuste vahel, minu piirkond on valmis konkurentsis täieõiguslikult osalema, kui turg liberaliseeritakse, kuid äh, me peame sellisel juhul tagama, et teistes piirkondades turgu ei, äh, turu puhul ei rakendata protektsionistlikke meetmeid äh, Pariisis, Roomas ja nii edasi. praegu pole piisavalt analüüsitud äh, olukorda, äh, piisavalt läbi räägitud äh, erinevate piirkondade vahel, kui me tahame teenuste kvaliteeti parandada, siis ühe protsendi, ühe euro ka üheeurose hinnatõusuga annaks protsessionaalselt äh, märkimisväärselt töötajate palka tõsta, mis aitab iseenesest kvaliteedi tõusule kaasa. suur tänu äh,. seitse sõnasoovijat. annan siis äh,, loen teile need ette, kui keegi soovib veel sõna, siis äh, andke teada, härra Deloratsi, härra Deba-. Foster, Mr Back, Mr Gala, Mr Kolicek. okei okay., well I start with. ja härra Liberatski, palun Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Suur tänu, härra esimees. ma pean nüüd võib-olla kohe vabandama, sellepärast et äh, mina olen võib-olla tekitanud siin teatavat väärtimõistmist alustaksin esimesest ja kõige olulisemast asjast minu jaoks, nimelt turust. turgudest räägiti siin juba mitu korda, aga ega me ei räägi praegu siin Euroopa maapealse teeninduse turust, me räägime lennujaamadest me tahame tagada selle, et lennujaamades oleks vähemalt paar lennujaama käitlejat. tegemist võib olla rahvusvahelise ettevõttega, kes äh, käitlusteenuseid pakub kõikides lennujaamades, aga sellest et ja võimalikust äh, teenuste kontsentratsioonist ühe käitleja kätesse selles dokumendis ei räägita. räägitakse sellest, et äh, palkasid tuleks viis protsenti tõsta, aga kuidas seda tuleb teha? kas äh, lennujaama käitajad peaksid seda tegema? ei, sellepärast et lennujaamad ei ole need, kes neid inimesi palkavad. mulle jääb mulje, et komisjoni ettepanek Äh, on küll selline, et mulle tundub, et enne selle tegemist ei äh, saadud päris täpselt aru, mida tähendab äh, lennujaamas käitleja teenuse pakkumine. ma saan aru, et härra Tsasada on üritanud midagi paremat saavutada. Jaapanis on kümme käitlejat lennujaamas. kas keegi pidurdab neid ettevõtteid Frankfurdi turule sisenemast? ärge rääkige sellest, et Frankfurdi lennujaamas on mingisugune monopol, ma tean väga hästi, kuidas Frankfurdi lennujaam toetab, töötab, ma tean väga hästi, kuidas ka monopol välja näeb. ma suisa pelgan neid ettepanekuid, mille on teinud tööhõivekomisjon nemad äh, kohtlevad äh, lennujaama käitlusettevõtete töötajaid hoopis teistmoodi kui teiste ettevõtete töötajaid. Äh, seda töötajate gruppi siis hakatakse meil nüüd kohtlema hoopis teistmoodi kui teisi töötajaid. ja kuidas sellises olukorras jõuda miinimumpalga kehtestamiseni? ma olen härra Van Daleniga täiesti nõus et äh, me ei taha jah, siin neid äh, asju ette kirjutada mingisugusest elevandiluutornist. osalt äh, me praegu tahame saavutada turgude liberaliseerumist, aga samas lähevad asjad nii nagu raudteepaketi puhul, ärge härra raportöör seda nüüd võtke isiklikult, aga, aga nii see paistab olevat meie tahaksime, et Euroopa Komisjon oma esialgse ettepaneku ümber kujundaks, äh, härra De Backer. Äh, suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin kõigepealt äh, omalt poolt tänada härra Zassadat, meie raportööri, ära tehtud töö eest ausalt öeldes mind üllatab tõsiasi, et tänane arutelu öö, äh, põhineb äh, kellegi isiklikel äh, kogemustel, kaotatud pagas Londonis või Madridis ja igaüks räägib siin oma loo ja ma arvan, et tegelikult see arutelu vääriks siiski natukene tõsisemat lähenemist ma olen härra Van Daleniga nõus, et liberaliseerimine on vältimatu eeltingimus selleks, et jõuda sellel turul parema teenuste kvaliteedini. ja ma ei saa aru, miks äh, mõned arvavad, et lennunduse turg on kuidagi teistsugune turg kui teised ja et äh, sellel turul kehtivad teised reeglid kui Euroopa teistes majandusturgudel. ma olen esitanud üsna mitmed muudatusettepanekud äh, ja äh, mõned on ju võetud ka üle kompromissidesse. ma toetan äh, omalt poolt mõningaid neid kompromisse, toetan seda, et oleks neli äh, kätlejat miinimumina lennujaamades, ma arvan, et turu avanemine paljudele käitajatele on väga oluline. nüüd, mis puudutavad sotsiaalseid tingimusi ja palgatingimusi, ja töötajate õiguseid, mis nendest saab, kas nad võetakse üle, kui käitleja vahetub, ma arvan, et artikkel kaksteist äh, tööhõivekomisjoni tõlgenduses ei ole realistlik. mul ei ole mitte midagi selle vastu, et töötajate sotsiaalsed õigused ära defineeritakse, loomulikult ma toetan seda, et töötajate õiguseid äh, Ähm, kaitseks, aga kui see muutub mõnede privileegiks ainult, siis sellega ma nõus ei ole, ma ei saa aru, miks seda direktori, seda sektorit vaadatakse pidevalt eraldiseisvana teistest Euroopa sektoritest. ja mulle tundub, äh, et väga oluline on ka äh, nende oma teenuste ja muude tegevuste pakkumine lahku, lahus hoida see turg praegu ei ole täielikult liberaliseerunud muidugi ja tekivad igasugused riskid, näiteks riigi abi ja toetuste andmise ristkasutamisega, me peame selles osas, selle rahastamise osas jõudma mingisuguse mõistlikuma lahenduseni karta on, et hääletusel läheb rebimiseks ja tulemuseks on see, et läbi läheb selline versioon, kus liberaliseerimist ei tule ja kui artikkel kaksteist läheb läbi tööhõivekomisjoni tõlgenduses, kui ei tehta vahet oma teenuste ja Äh, ja teiste teenuste vahel, siis me küll kaugeneme oma peamisest eesmärgist paremate teenuste pakkumisest äh, tarbijatele. meil nimelt äh, ei ole löönud sellise olukorra kujunemiseks häid tingimusi, me ei saa pakkuda reisijatele paremat teenust. nii nagu härra Kross ütles, ma loodan, et me suudame siiski mõistlikkuse säilitada selle Äh, seadusandluse paketi puhul samuti ja et me jõuame realistliku lahenduseni, millest on kasu kõigile reisijatele. härra Kraamer, palun järgmisena. Äh, suur tänu, härra esimees. mind äh, ka muserdab natuke see, et komisjon ei ole asja analüüsinud. härra Kallas räägib sellest et, et seitsekümmend, kaheksakümmend protsenti inimestest kaotavad oma kohvreid aeg-ajalt ja sellepärast tuleb Äh, lennujaama käitlemises äh, äh, asju oluliselt hakata muutma. mina olen aastaid Brüsseli vahet reisinud ja mul pole kordagi veel läinud kohver kaduma, aga näiteks Heathrow lennujaamas juhtub seda, nagu ma aru saan, regulaarselt. ma ei tea, kas asi on selles, et käitlejad on erinevad või on asi siiski milleski muus aga ma arvan, et tuleks siiski teha korralik analüüs selle kohta, et kus on probleemid, kus on probleemi juured. ei saa öelda lihtsalt välja, et siin on probleem ja seal on probleem, see pilt ei tule kokku, see on täielik kaos, meil on vaja korralikku analüüsi. teine punkt, äh, konkurentsivõime, Matthew Grosh on lahkunud saalist loomulikult mind ajab närvi, et meil Saksamaal ei ole miinimumpalka kehtestatud aga kui me nüüd ütleme, et äh, see tuleb nüüd sisse viia ainult teenindussektoris, siis see on küll väga naiivne lähenemine. kui miinimumpalk sisse tuuakse, siis see tuleb sisse tuua igal pool. aga tegelikult äh, asi vist selles ei olegi. ma ei ole rahul sellega, kuidas komisjon on asja lahendanud. ma tooksin omalt poolt kolm näidet, miks ma ei ole rahul me oleme alati öelnud, et äh, me ei tohi lubada protektsionismi äh, teatavates piirkondades, äh, reeglid peavad kehtima igal pool, meil on ju probleeme ka näiteks Prantsusmaaga, kus Prantsuse ettevõtted näiteks raudtee puhul, veeremi puhul on asunud protektsionistlikule seisukohale Äh, kehtestatud on Prantsusmaal teatavasti veeremimaks ja see oluliselt äh, mõjutab äh, konkurentsivõimet võrreldes teiste riikidega. Ryanair teise näitena me näeme, kuidas nende käive pidevalt suureneb, eh, vabandust, ähm, kuidas äh, nad äh, teenivad kasumit, äh, kuigi jah, kahjumid suurenevad, aga siiski saavad nad riigi toetust, miks see on, miks see nii on, see asi on ikkagi natukene viltu. ja kui komisjon hoopis selle asemel tegeleks ja taoliste probleemide lahendamisele aega kulutaks, siis ma arvan, et sellest oleks suurem kasu kui see, mis nad praegu on välja pakkunud ma arvan, et me peaks, peaksime tõesti keskenduma tegelikule olukorrale ja siis hakkama probleeme lahendama. proua Foster, palun. suur tänu, härra esimees. ma arvan, et need kangelaslikud jõupingutused, mille meie raportöör on ära teinud, on teretulnud. ta on tõesti surutud nurka ja ma arvan, et äh, asi, millele peaksime kõik mõtlema, on see, et meie ees on lennunduspakett, mis koosneb kolmest raportist ja see raport, aga ka teised, on äh, kahjuks äh, täieliku jama kokku keeranud. võib-olla kavatsused olid head, äh, et asju tahetakse tõesti parandada, aga mis minu jaoks on täiesti uskumatu, on see, et meie komisjonina oleme toetanud lennundussektori liberaliseerimist nüüd juba üle kümnendi ja kogu liberaliseerimise mõte lennundussektoris oli ju see, et äh, lõpeks ära selline asi, et äh, riigid peavad üle võtma lennundusettevõtete juhtimise äh, ja et tegemist ei ole enam ettevõtete asjaga. tegelikult peaksid ju ettevõtted lennundusega tegelema. väga paljud lennujaamad on ettevõtete käes, aga väga palju on ka selliseid lennujaama, mis on kohalike omavalitsuste käes. ja ometigi räägime me nüüd täna siin sellest, et kas need lennujaama käitlejad peaksid äh, saama teistsuguse kohtlemise osaliseks kui mõned teised äriettevõtted, see on täiesti naeruväärne. Äh, endise ametiühingu tegelasena lennundussektoris äh, tean ma väga hästi, milline olukord, mina olen võidelnud kõige parema palgatingimuste eest nende inimestega, kellega ma iga päev kõrvuti töötasin ja kui siis suudetakse maksta nii kõrget palka kui võimalik, saab ka häid töötajaid ja sama puudutab ju ometigi ka lennujaama käitlemisettevõtteid ja küsimus, et kui palju neid peaks olema? no kui palju kummipajal venib? mina töötasin ühel liberaliseeritud, liberaliseeritud lennujaamas, Peeter Šipolis näiteks, kus on olnud väga palju käitlejaid ja väga palju on äh, olnud ka omanditeenuse pakkujaid, on selliseid lennujaame, kus muud moodi ei saagi äh, nüüd oleme me jõudnud äh, sellise kempluseni, äh, see on jubese kemplus äh, tööhõivekomisjonina, kes nõuavad lennujaamades töötavatel inimestel teistsuguse õiguse, see on täiesti naeruväärne, andke andeks, naeruväärne. kas te ütlete, et nende ametiühingu esindajad siis ei tee nende eest hästi ja õiget asja ja, ja Äh, mis on kollektiivlepingutest. mina olen pärit riigist, kus lennujaamad on liberaliseeritud aastaid tagasi. tulemuseks oli see, et reguleeriti lennujaame üle ja see äh, mõjutab negatiivselt seda, kuidas lennujaame tegelikult juhitakse. lõppküsimus on ju selles, et äh, millest on huvitatud tarbija ja miks nüüd kardetakse konkurentsi. konkurents toimib ja ma arvan, et see oleks kasuks paljudele lennujaamadele. meie raportöör on tõesti teinud äh, tohutu äh, suure töö ära, aga me ei saa nüüd istuda siin ja rääkida määrusest. ma vabandan meie saksa kolleegide ees, et me räägime määrusest, mis keskendub Frankfurdi lennujaamale. ma tunnen teile kaasa, jah, aga me ei saa määrust kirjutada vastavalt Frankfurdi lennujaamale. ma ei saa siin istuda ja rääkida sellest, mis toimub ühes konkreetses riigis me ei saa siin leida mingisugust äh, kokku lapitud lahendust. ma saan teist aru ja teie murest aru äh, Äh, aga ega mina ka ei tea, mis Frankfurdi jaoks on äh, õige või vale. ma võtan äh, Saidi seisukohad ka arvesse, kas me üldse toetame seda asja, kas komisjon ei oleks pidanud natukene rohkem asjaga tegelema, enne kui nad selle esitavad meie komisjonile, võib-olla see on küsimus, mille me peaksime esitama, mina seal üldse ei saa aru, mis siin on paremaks tehtud. ja me oleme nüüd pool aastat sellest siin rääkinud, see on täielik katastroof erinevad seisukohad, erinevad vaatenurgad, erinevad fraktsioonid ja mis tulemuseks on kaks või kolm käitlejat Frankfurdi lennujaamas, andke andeks. meie tahame pakkuda teenusele te,, tarbijale head teenust, me tahame, et nad tunneksid lojaalsust lennujaamade vastu. meie kas tegutseme siin vabalt või me ei tegutse üldse, ma arvan. Äh, härra Pahh, äh, suur tänu, äh, härra esimees mina ei ole sakslane eh, ja seega Frankfurdi eh, lennujaam eh, mind nagu eriti ei puuduta, aga ma arvan, et tegemist on tõesti väga keerulise asjaga ja ilmselt on äh, raportööri töö olnud ka väga raske ja tema jõupingutusi ma tunnustan, kuigi ma äh, töö tulemustega võib-olla nõus ei ole. tööhõivekomisjoni kolleeg härra Mann äh, rääkis lennujaamade vahelistest erinevustest ja mulle hakkab tunduma, et me ei ole oma ettepanekut saanud väga hästi tasakaalu ja ma arvan, et ma ei ole ainus, kes on natukene skeptiline äh, Äh, eras-, libe-, turu liberaliseerimise ähm, suhtes. väga palju küsimusi on juba esitatud, ka minul endal on mõningaid äh, küsimärke veel õhus. härra Grosch äh, rääkis, et me peame võrdlema neid arutelusid praegu nende aruteludega, mis on toimunud varem raudteesektoris ja postiteenuste sektoris ja kogu aeg me jõuame ühtede ja samade argumentidena. võib-olla peaks mõtlema laiemale sotsiaalsele võrgustikule, enne kui me hakkame rääkima turgude avamisest. me peame suhtuma väga ettevaatlikult äh, sotsiaalsesse dumpingusse, sellesse, mis saab palkadest, millise surve alla satuvad töötajad ja nii edasi. on ju Euroopa Liidus äh, riike, kus lennujaamad on väga väikesed, väiksemad riigid kus äh, see, mida me üritame praegu sätestada, võib äh, mõju äh, kujuneda väga problemaatiliseks ja on selliseid lennujaame, mis on nii väiksed, et ei olegi mõtet kahel käitlejal seal tegutseda ja kasutatakse teise käitleja sissetoomist ainult selleks, et survestada esimest tegutsevat käitlejat. ma saan aru, et liikmesriikidel on terve rida probleeme ka sotsiaalse standarditega kui Euroopa Liit võtab äh, siinkohal algatuse endale, võib juhtuda selline asi, et mõnedes riikides, kus sotsiaalsed standardid on väga kõrgel, äh, et neid hakatakse tooma allapoole. ja ma ei näe, et mis. suur tänu, härra esimees ma arvan, et me peame suhtuma väga ettevaatlikult, et me omavahel eh, ei võrdle erinevaid asju. ma arvan küll, et eh, kui me räägime liberaliseerimisest, siis arutelud raudteesektori puhul ei ole üldse samad nagu lennunduse puhul. vaadake Amsterdami, Frankfurdi, Pariisi, võrrelge neid väiksemate lennujaamadega kui meil oleks rohkem teenuseid äh, parema hinnaga, siis ilmselt lennundussektoris liiguks ka rohkem reisijaid. aga ma küll ei arva, see, et äh, lennujaama käitlemise puhul äh, ettevõtete hulk suureneb ja teenuseid rohkem on, ei tähenda küll seda, et reisijad rohkem lendaksid. nii et ärgem võrrelgem omavahel asju, mis ei ole võrreldavad. tänane arutelu äh, paneb mind äh, tegelikult äh, veelgi veendumalt ütlema, et me ei tohiks midagi muuta ja jätma määruse selliseks, nagu ta praegusel kujul on. Need sotsiaalaspektid. maapealne teenindussektor on ju kaua olnud liberaliseeritud, me oleme näinud teatud palgaarenguid, turule on tulnud ka näiteks Frankfurdis Euroopa Liidust väljaspool tegutsevaid ettevõtteid seesama Frankfurt, millele väga paljud on viidanud, seal tegelikult on liberaliseerimine juba ellu viidud. nii et miks mitte vaadata, mis tegelikult on ära tehtud. ma arvan, et enamus argumente on juba lauale toodud. me ei saa, äh, ma arvan, teenuste kvaliteeti tõsta läbi selle, et me suurendame lennujaama käitlusettevõtete arvu. ma arvan, et see kindlasti ei äh, taga teenuste kvaliteedi tõusu. ja sellepärast ma sellist lähenemist äh, ei toetaks. ma olen sedasama öelnud ka varem. läbi on viidud palju uuringuid ka tootlikkuse kohta. liberaliseeritud lennujaam tegelikult äh, alati ei kujune äh, produktiivsemaks äh, lihtsalt sellest, et äh, teenuste turga, teenused on vabaks lastud, nii et ma arvan, et ma olen selle vastu. härra Kolitšek. suur tänu, härra esimees. tegelikult on minu meelest välja kujunenud absurdne olukord. paljudes keeltes, välja arvatud eesti keelt, räägitakse sellistes sõnades, on lennujaama sõna, sõnast airport ehk õhujaam või isegi õhusadam. ja absurdne on see, et millegipärast nüüd siis õhusadamas kehtiksid teistsugused reeglid kui päris sadamates töötajatele. ka mina olin kunagi väikeettevõtte juht, mul oli sada allujat, alluvat ja ma küll ei kujutaks ette, et lihtsalt vahetatakse välja minu kogu töötajaskond üleöö see oleks ikkagi väga problemaatiline, kui minu masinate peale tuleks uus personal. sotsiaalstandardid. kõigepealt me peame välja selgitama, millise kvaliteediga teenuseid me soovime pakkuda ja siis jõudma selle eesmärgi juurde eelkõnelejad on öelnud täiesti õigesti, et kõigepealt tuleb välja selgitada, mis on üldse seadusandluse muutmise lisandväärtus. ega me ei räägi siin ju ainult äh, kaotatud pagasist aga kui Frankfurdi lennujaamas on neli käitlejat, tohutu lennujaam, ma ei tea, mitukümmend kilomeetrit koridore seal üldse on. ja ma ilmselt, äh, kui ma seal ise hakkaksin seda kotti taga otsima, siis ma kõnniksin maratoni seal maha üks käitleja saadaks mind lihtsalt teise juurde ja ma ei taha küll, et tekib selline olukord, nagu tekkis Ühendkuningriigis, kui äh, raudteeteenused liberaliseeriti. härra Grandes Pascual, ma ei tahtnud tegelikult sõna võtta, aga ega ei saanud ka vaiki jääda tegelikult äh, näeme me siin täpselt samasugust arengut kui sadamate liberaliseerimise puhul siin on üsna mitu legitiimset huvi mängus, mis on seotud lennujaamadega. lennujaamade juhtijate poolt ja ka töötajate poolt. aga arvatakse, et äh, kuna need huvid on niivõrd erinevad, jookseb äh, kogu asi liiva. mul on väga kahju, et äh, see arutelu praegu siin niimoodi keerab, aga teist lahendust ma ka ei näe ei ole mingisugust mõtet seda asja teha lihtsalt asja tegemise pärast. kui kogu selle seadusandluse muutmisest äh, reisil mingit kasu ei ole, siis ei ole mõtet teha. härra esimees, äh, enne kui ma annan sõna komisjonile, siis ma ütlen, et tänasest kohtumisest tuleb välja, et äh, te olete ühel meelel äh, kahes küsimuses kõigepealt äh, selles osas, et äh, kohvritega ei ähm, käituta väga hästi lennujaamadest ja et London Heathrow ei ole ilmselgelt teie lemmiklennujaam maailmas, nii et härra Baldwin, nüüd komisjonis sõna on teil. ma tänan. ma ei hakka teie kahte märkust sugugi siin nüüd rohkem kommenteerima. aga tänan, tänan äh, komisjoni liikmed, ma kuulasin väga tähelepanelikult seda arutelu ja tundub, et siin on kokkuleppimiseks väga kitsuke maa. ja meie arvates äh, siin kokkuleppes tuleb saavutada tasakaal. me arvame, et see on võimalik ja ma tänan kõiki komisjoni, transpordikomisjoni, tööhõivekomisjoni, siseturukomisjoni, kes niivõrd palju oma aega eh, ja nõu on üritanud siia sisse pannud, et seda kompromissi saavutada. alustuseks tahan öelda, et meie jaoks on väga tähtis see, et maapealses teeninduses suuremates Euroopa Liidu lennujaamades konkurents suureneks, aga nagu teate, me oleme väga ettevaatlikud olnud ja väga piiratud arvul teenuseid on ette nähtud. Need on lennujaamad, kes kulgevad kahe-kolme, kahe, sõidavad kahe-kolme kõige suuremasse lennujaama, keda see puudutab ja me oleme siin ka töötajate ülevõtmise teemat käsitlenud ja väga raske on loomulikult nüüd kõige selle vahel tasakaalu leida ja me tervitame neid muudatusettepanekuid, mis puudutavad miinimumkvaliteedistandardeid Euroopa Liidu lennujaamades, siin on lisas kirjas ja ma arvan, sellised miinimumstandardid Euroopa Liidu tasandil, enne kui nad lennujaamades üle võetakse, on vajalikud ja sellega me hoiame ära eh, selle maapealse teenuse turu killustamise ja samas tagame ka ühesugused nõuded käitlejatele Äh, siin paljud rääkisid äh, murest sotsiaalaspektide pärast. jah, on vaja üle korrata, meie arvates Euroopa õhusõiduga paabjane teenindus võidab väga palju sellest, kui nüüd see raamistik üle vaadatakse, seda muudetakse, lihtsalt mõningad sätted, kus ettepanek on tubli edasiminek võrreldes sellega, mis praegu direktiivis kirjas. esimest korda siin ettepanekus on kirjas sätted, mis puudutab töötajate üleviimist, samuti nende kohustuslikku koolitamist ning eh, liikmesriikidele pannakse kohustus kontrollida eh, käitlejaid, vaadata, kuidas on tegemist nende personali kvalifikatsiooni ja kogemustega ja komisjon mm, loodab teie toetusele jätkuvalt siin komisjonis ja ka parlamendis. Eh, eesmärgiks on ju parandada Euroopa lennujaamade konkurentsivõimet ja ka ah, maapealse teeninduse vallas. kui me vaatame, mida parlament on saavutanud, siis te olete pika tee ära käinud, te olete toetanud seda, et me tahame liberaliseerida eh, käitlemist suuremates lennujaamades ja tahate ette näha ka liikmesriikidele paindlikkuse sotsiaalsete normide elluviimiseks, eriti mis puudutab eh, töötajate üleviimisi. ja määruse eh, ellurakendamine, kui see viibib, siis loomulikult jätkub direktiivi sätete kohaldamine ja seal ei ole ette nähtud töötajate ülevõtmist ja see ei ole seotud turgude avamisega ja seal ei ole tasakaalu. härra Sassada, palun. ma tänan. ma ei hakka pikalt nüüd sellel peatuma, aga üks tehniline märkus küll. seda kokkuvõtteks. mitmed kolleegid juba juhtisid sellele tähelepanu, aga ma arvan, et võib-olla meie käsutus olev informatsioon erineb, miinimumstandardid, miinimumnormid. see on see, millest ka härra Vandalen rääkis. Neid ei kehtesta meie, need kehtestab iga lennujaam ja meie asi ei ole siin Euroopa Liidu elevandiluutornis või ka Euroopa Komisjonil ei ole vaja neid norme eh, kehtestada, et kui kaua peab võtma ühe pagasiühiku käitlemine näiteks. ja härra Kramer, mul on, õnnitlen teid, et ei ole kunagi ühtegi pagasit kaotanud, aga eh, täna hommikul kaks meist Berliinis pidime ootama eh, pikka-pikka aega selleks, et saavad ennast sisse registreerida lennule, see näitab seda, et teenuste kvaliteet ei ole rahuldav ja tuleb parandada kvaliteeti. ja lõpetuseks. raske oli selle dokumendiga töötada ja koostada neid kompromisse, arutelu näitab ka seda jah, liberaalid ja sotsiaaldemokraadid ütlevad, et võib-olla liberaliseerimine ei olegi nii väga positiivne, samm ja sotsiaaldemokraadid koos liberaalidega nüüd väidavad, et sotsiaalkindlustus töövõtjatele eh, tegelikult ei anna sellele dokumendile suurt midagi juurde, kui see siia sisse panna. no teate. igatahes ma tänan kõiki koostöö eest. ja homme hääletame kell kolm. ja siis on nüüd järgmised paketi elemendid, nimelt müra müra üle me hääletame ka homme ja nüüd me siis tuleme selle juurde ka praegu. Lightfriedi raport ja härra Alka-Trui, teie nüüd härra äh, Lightfriedi esindajat on nii äh,? nii, inglise keeles teen ma seda, ütleb härra Lightfried. Thank you um,. Well, as, as you said uh,, Mr Lightfried was nagu te ütlesite, härra Lightfried ei saanud ise tulla ja ma eeldan, et see raport on vähem vastuoluline kui eh, maapealse teeninduse raport ja ma ei arva, et siin suuri probleeme tekiks. võib-olla üks aspekt, mis pärast tõusetub ka arutelus, aga kolmsada kakskümmend kolm muudatusettepanekut tehti kokku ja kaheksa muud kompromissettepanekut on raportöör välja pak-, jätkunud ja need kompromissid puudutavad eh, kontrolli eh, õigust, eh, nüüd müra informatsioon, kuluefektiivsus ja samuti räägitakse müra piirväärtusega õhusõidukitest ja delegeeritud aktidest. nüüd eriti, mis puudutab tervishoiu aspekte, siis seda teemat käsitleti väga põhjalikult, sest esialgses komisjoni ettepanekus see teema ei olnud korralikult käsitlemist leidnud ja väga raske on ka eh, müra mõju tervisele kuidagi mõõta ja siin on vaja leida tasakaal kodanike õiguste vahel ja samas ka õiguskindlus tagada. nii et eh, raportöör ja kaas variraportöörid on teinud konstruktiivset koostööd ja härra Leifrit nüüd ootab edukat hääletustulemust homme ja tänab kolleege suurepärase meeskonnatöö eest. nii palju see oligi, see oli üsna lühike võrreldes härra Sassada mm, kõnega, aga nüüd ma kuulan neid, kellel on kommentaare. ja siis hakatakse nendega tööle okay,. Äh, härra Kaaler, Rahvapartei. Äh, ma tänan, härra esis-, tänan, härra esimees. ja tänan härra Alkadrui, kes härra Leitfriedi siin esindas. ja saan üle kinnitada vaid selle, mida öeldi mm, see teema Äh, haakub eelmise teemaga, mida me arutasime. ja üldjoontes oleme me siin konsensusel. me oleme kokku leppinud kompromisside üle. aga on üks aspekt, kus meil on vaja õiguslikku nõu küsida. ja see on kuluefektiivsed müra leevendamise meetmed. artiklis üks, kaks B on kirjas, et tuleb kõige tõhusamad müra vähendamise meetmed ette näha. ma mõistan seda poliitiliselt nii et tegemist on sellise üldise raamistikuga, mis kehtestatakse ja sealt siis on võimalik valida kõige efektiivsemad meetmed välja. aga meie nõunik ütles meile, et kui see niimoodi siin kirja panna, siis see kõige tõhusam müra vähendamisviis on üldse mitte lennata Äh, ja kõik võib taanduda ühele meetmele ainult ja muud jäävad kasutuseta. samas on nad raamistikus siiski ette nähtud. Äh, äh, mina olen viimane, kes mingeid piiranguid lendudele kehtestada tahab. sest samas, aga samas ma tean mm, paljusid, tunnen paljusid inimesi, kes on hädas selle õhusõidukite müraga. nii et me peame vaatama, et sellel dokumendil ei oleks mingit tagajärgi, mida me tegelikult ei taotle. nii et äh, ma tulen selle juurde tagasi homme, teen muudatusettepaneku, mis sõnastab pisut selle tekstiosa ümber, ma usun, et sellega tuleks põhjalikumalt veel tegeleda. ja veel üks aspekt, see puudutab lisa kahte. Äh, siin on kordus sisse jäänud kompromissiks olnuks minu arvates see, et terviseaspektid ka siia sisse panna. aga nüüd on see meil kaks korda siia sisse läinud lisas. nii punktis üks kui ka punktis kaks. nii et tervisest tasuks rääkida ikkagi üks kord, mitte kaks korda. ja ma kutsun üles äh, kolleege kompromissteksti siin muutma selles vaimus. nüüd peamised äh, küsimused. Äh, üldjoontes oleme kompromissides kokku leppinud. ma ei tea, kas komisjon ka nende kompromissidega päri on, küll aga siinviibijad? ma ei tea, härra Kaller, kas te seda ikka mõtlesite, aga minul äh, tuli kõrva äh, selline äh, tekst, et te kavatsete ühe äh, muudatusettepaneku teha äh, suulise muudatusettepaneku, ütleb härra Kaaler, tahtis ta teha, mitte alaettepaneku, nagu kõlas jah, kui te suulise ettepaneku teete, siis eh, loomulikult selle vastu ei saa kellelgi midagi olla. aga muid ei saa teha, sellepärast eh, ma kartsingi seda, et tekitate mulle halli juuksekarvu juurde järgmine. Uh, ma vabandan, härra Tramosa ei saanud siin olla, aga ta tahab tänada raportööri ja variraportööre tehtud töö eest. on toimunud mitmeid kohtumisi, kus teksti on arutatud. härra Tramosa ütleb, et eh, ta toetab seda eh, õigust eh, kontrollida, mis Euroopa Komisjonil on ette nähtud. ja see kindlasti on kodanike huvides aga ta leiab, et müraga seotud käitumispiirangud ei ole ainus lahendus müraprobleemile. siin, kuidas mõõta nüüd müra, see on üks teema ja kuidas erinevate õhusõidukite liikide e, lõikes need piirväärtused seada. nüüd müra tulemused võivad erineda ka õhusõiduki tüübiti, sest see sõltub konkreetsest õhusõidukist. palun, mul siin plingib üks tuluke, mis ütleb, et peate tegema aeglasemalt. ma jah, mõistan, et te üritate ajast kinni pidada, aga siiski palun, siin pilgub mul tuli, mis hoiatab sellise kiire tempo eest hea, et ma hollandi keeles ei räägi, seal ma räägiksin veelgi kiiremini. jah, nüüd andmete kogumise kohta. Äh, Tromosa ütles, et seegi teema äh, vajab tähelepanelikku vaatamist, sest ei ole vaja halduskoormust suurendada ega ka dubleerida, sest lennukite valmistajad juba esitavad äh, andmeid ka müra kohta, seda mudelite, uute mudelite puhul, nimelt integreeritud Mm, müramudel on ette nähtud ja kajastab neid andmeid ning tähtis on ka, et sätteid väga kuluefektiivselt ellu viidakse ning tähtis on õiguskindlust tagada ja kinni pidada ka rahvusvahelist kriteeriumitest andmete kontrollimisel. ja viimane asi, mida härra Tremosa tahtis öelda, et talle ei meeldi see üleüldise tõhususe kontseptsioon, mis on välja pakutud, tema ikkagi arvab, et kuluefektiivsus on see mõiste, mida tekstis kasutada. ja kulude-tulude analüüs ja kontseptsioon. tähtis on, et äh, siin oleks objektiivsus tagatud, kuidas ikkagi kõike seda mõõta. ja äh, juba kohapealsed müra vähendamise, leevendamise meetmed igas lennujaamas on juba rakendatud ja ALDE ei saa kompromissi üks ja seitse toetada, aga loodab positiivset tulemust hääletamisel ja on koostöövalmis. proua Foster, palun. For some reason he rubbed you off okay.. Mrs Lichtenberger. siiski, proua Lichtenberger. ma tänan raportööri eh, kompromisside koostamise eest. Eh, kümnes lõige Äh, see on endiselt äh, probleemiks, see puudutab komisjoni kontrolliõigust. Äh, me teame ju, kuivõrd keeruline on koostada kompromisse igasuguste ajaliste piirangute kohta ja kokku leppida piirangutes, mida hakatakse rakendama liikmesriikide tasandil. me teame, kuivõrd keeruline on Äh, kõikide asjaosaliste muret arvesse võtta kompromissettepanekutes ning ma äh, leian, et on vale, kui Euroopa Liidu tasandil lihtsalt äh, sõidetakse üle mingitest otsustest, sest mingi probleem on Eh, meie oleme siin rääkinud subsidiaarsusest ja eh, mitte alati ei pea see kohalduma meil, mõnedel asjadel on vaja üle-euroopalisi norme ja eeskirju, aga siin me räägime piirkondlikest küsimustest, me räägime siin tuule suunast, valdavatest domineerivatest tuultest, eh, müra, jalajälgedest ja nii edasi, mis on väga spetsiifilised nähtused konkreetses kohas. ja meil on vaja äh, mõelda ka tasakaalustatud lähenemisviisi peale. tervisekaitse Euroopa õigusaktides on midagi, millest tuleb alati kinni pidada. ei saa teha kokkuleppeid tervise arvelt, öelda, et me ei kaitse kodanike tervist. kui rääkida tervisekaitsest ja me räägime sinu negatiivsest tervisemõjudest, mis öistel lendudel on, sest müra on suur. siis ennekõike peame mõtlema selle peale ütleme, et keegi teenib äh, suurt kasumit mingi kütuselisandi arvelt ja väga suured väävliheitmed on sellel kütusel. see ei tarvitse sugugi samas kasulik olla minu tervisele. nii et alati see kuluefektiivsus ei tohi domineerida meie kaalutlustes. kuluefektiivsus, kui see kõige tähtsam on, siis kuidas on lood muude aspektidega. meil on subsiidiumid näiteks ette toetus ette nähtud öö, öö, mürakindlatele akende soetamise toetamiseks, võib-olla nii on võimalik kaitsta inimesi müra eest. aga võib-olla on kõige tõhusam meede just nimelt korralik aken mis ei lase müral levida, nii et müra jääb aknast väljapoole. nii et üks lahendus on sellised müratõhusad aknad. aga ei saa olla, et tegevusaja piiramine on kõige odavam viis müraga võidelda, sest see ei ole seda. ja mõtleme nüüd neid lennujaama lahtiolek üleminekuaegade peale, mida lennujaamad taotlevad. Nemad on ju äriühingud. igatahes ma ei saa vastavaid muudatusettepanekuid toetada ja olen selle kohta ka juba tegemas suulise muudatusettepaneku ja samas Äh, kui mõni suurimene muudatusettepanek hakkab seda tasakaalu, seda väga habrast tasakaalu rikkuma, mis meil siin on saavutatud, siis sellega sa ei, ma ei saa kuidagi nõusse jääda. kompromissil ei tohi ohtu minna. nüüd proua Ford. Äh. me alustasime vari raportööride kohtumisel väga konstruktiivselt, see oli paar kuud tagasi. ja ma tänan härra Leitfriedi, keda küll siin kohal praegu ei ole, ta nägi tõesti kõvasti vaeva, et saavutada kompromisse. aga mis on väga hämmastav minu jaoks, on see, et kõik äh, siin sai algus siin komisjonis ja me olime äh, Mm, väga kriitilised komisjoni suhtes, et direktiivist tahetakse nüüd teha määrus, ilma et oleks meiega asja kõigepealt arutatud. aga nüüd näiks, et mina olen ainus isik, kes siin on ja väidab, et miks me siis nüüd toetame seda määrust, kui alguses oli direktiiv ja võinuks jätkata direktiivi vormis. E, ja sest tõesti, siin on kaalul subsidiaarsuse küsimus, et kui me räägime mürast ja lennujaamade käitamisest ja nii edasi ma ei ütle, et komisjonile peaks olema äh, mingit sõnaõigust selles arutelus, kuidas äh, me korraldame lennuliiklist Euroopa Liidus, aga meie jaoks oli tollal tegemist peatähtsa küsimusega, aga nüüd näiteks on see kuhugi ära kadunud. nüüd me oleme kõik edasi liikunud ja härra Leitfried on tõesti südamest üritanud äh, kompromisse leida ja minagi tegin mõned muudatusettepanekud ja mõned kompromissid minu arvates on head, mõned jälle mitte. aga meil on suur probleem sel, mitte niivõrd selle teemaga kompromissiga üks ja ka lisadega ja sellega, mis seondub tervishoiuga. kui te elate lennujaama lähedal ja mina olen elanud maailma kõige tihedama liiklusega lennujaama kõrval, Heathrow kõrval ja seal on tõesti kohutav müra ja nüüd mida sellega eh, ette võtta, siin peavad kohalik omavalitsus ja lennujaam väga tihedat koostööd tegema ja meie arvame, et seda, see tuleks lahendada põhjenduspunktide kaudu, ei saa täpselt arvudes väljendada kõike seda, ei ole võimalik eh, arvudes seda mm, kirjeldada, mida me siin tahame saavutada see oli minu üks märkus. nüüd, mis puudutab teisi kompromisse, siis siin ma ei saa olla nõus sellega, et need käitamispiirangud niimoodi seada. kompromiss E räägib sellest ja see sõna existing siin on sisse läinud, mida, millega mina nõus ei olnud. ja veel üks asi, kus meil oli mure puudutab komisjoni ettepanekut delegeeritud aktide kohta, mis ei puuduta ainult tehnilisi üksikasju, vaid on laiemad. ja nüüd on vaja teada, mida nõukogu teeb. nõukogu on ka pika maa maha käinud, väga suures osas on juba kokku nad leppinud ja üsna pragmaatiliselt lähenenud asjal, sest lõppkokkuvõttes peab see asi ju toimima hakkama. saab näha, kuidas hääletus homme kulgeb ja asi oli selles, et raportöör ei oleks kõvasti vaeva näinud, aga ka temal on piirid ees, sest eh, eh, Austrias on ju suur-suur lobitöö käimas ja vaene raportöör on üle ujutatud lausa pöördumistega. Eh, lobitöö tegijatelt. minagi, minagi olen neid saanud aga sellepärast meil on Heathrow kõrval. jah, me oleme väga suure surve all eh, selle tekstiga. aga lõpetuseks, meil on rahvusvaheliselt kokku lepitud normid, meil on eh, eh, ka konstruktorite standardid, õhusõidukite ehitajate jaoks standardid, kõik peavad nendest kinni. me toetame seda ühtset Euroopa taevaprojekti on väga palju asju, mida me saame teha nende küsimuste lahendamiseks. aga siin raportis ei ole kirjas liikmesriikide vastutus korralikult ja ka maa planeerimine on jäänud käsitlemata, aga see on see kõige tähtsam asi, mis inimestel südamel, eriti kui nad elavad mürarikkas keskkonnas nii et igal juhul homme langetatakse otsus. mõned kompromissettepanekud on vägagi vastuvõetavad, saab näha, kuidas nende üle hääletatakse. aga ma ei arva, et selle raporti järele üldse mingit vajadust oli. on vaja lennujaamade paketti tervikuna, paistab, et viimased kuus kuud on väga palju olnud südamevalu ja peavalu ja ma ei ole kindel, kas sellega üldse midagi on saavutatud, aga oleme sinna jõudnud, kus me oleme ja saab näha, mis toimub homme ja siiras tänu raportöörile. suur tänu! ja enne kui annan sõna härra Baldwinile, siis proua Foster, te rääkisite siin lobitöö tegijatest, tagaträplusest ja see annab mulle suurepärase võimaluse öelda, et tagaträplus kõigi nende kolme teema puhul on olnud ähm, nii-öelda pehmelt öeldes intensiivne. ja olgu tegemist siis rahvusvaheliste lennuettevõtjatega äh, või siis äh, inimestega, kes elavad lennujaamade lähedal, aga äh, selle konkreetse teema puhul on äh, lobitööd tehtud äh, rohkem, kui ma kunagi varem oma parlamendiliikme karjääri jooksul olen äh, seda kogenud. härra Baldwin alati äh, on teie juurde meeldiv tulla, ei ole see sugugi mitte nii raske ülesanne, kui te vihjate. suur tänu selle võimaluse eest oot,. oot-oot-oot, ütleb esimees, vabandust. kõigepealt äh, see järelevalve küsimus, millest oleme rääkinud korduvalt, loodetavasti räägime sellest viimast korda, sellepärast et oleme tõesti väga palju rääkinud sellest lennukite müratemaatika on tekitanud lausa keemilise reaktsiooni ja survereaktsiooni ja nii kohalikul tasandil kui ka maailma tasandil ja ma arvan, et me kõik püüame siin saavutada õiget tasakaalu nii äh, kohal, kohaliku ja ülemaailmse tasandi vahel. me oleme põhimõtteliselt lähimuspõhimõttega täielikult nõus, me tahaksime kõige parema rakenduse leida meie lähimuse põhimõttele. selles küsimuses oleme suhteliselt äh, üksmeele saavutanud äh, liikmesriikide volituste osas, komisjon on sellega nõus, komisjon ei taha selles valdkonnas otsuseid langetada. me oleme seda korduvalt juba öelnud. me oleme kuulnud nõudeid, et kohalikke lepitusprotsesse äh, tuleb vahendada äh, või komisjon on valmis, samuti tuleb austada rahvusvahelisi äh, kokkuleppeid, oleme jällegi nõus sellega täielikult, oleme valmis nendes küsimustes teksti ja järeleandmisi tegema, liikmesriigid peaksid olema objektiivsed seadete ja otsuste vastu vastutavad müra summutamises äh, komisjoni roll, nagu ma olen siin juba viiendat, viis korda öelnud, peaks olema ainult ametlik äh, kvaliteedikontrollija roll enne meetmete elluviimist. meie ei tahaks äh, siin rah-, liikmesriikide otsustajate rolli üle võtta kahju, et härra Leitfriedi siin ei ole, me võiksime läbi rääkida sellest, et uh, uued uh, reeglid ei tohiks mõjutada olemasolevaid meetmeid, mida on võetud koostöös liikmesriikide otsustusorganitega. siis uh, muudatusettepanekud, mis puudutavad rangemate standardite kehtestamist müra piirväärtusega õhusõidukite puhul ja jällegi Äh, ei taha, et me, et meid süüdistatakse, et me liikmesriikidelt võtame ära kõige kulutõhusama lähenemise võimaluse. oluline ei ole see uus määratus kui selline, vaid äh, selle uue määratuse äh, rakendus, rakendusaeg ja jah, ma tean, et lobiorganisatsioonid on teinud tõesti tõsist tööd lennuettevõtjate nimel peamiselt, üksikute suurlennuettevõtjate nimel. ja ma arvan, et nende äh, marginaalselt äh, vastavate lennukite puhul äh, tuleb anda võimalus liikmesriikidele, kes tahavad seda teha üleminekuperioodi jooksul ja teha seda kulutõhusalt. me ei taha aga ka karistada ka neid lennujaamu, kes on vähem, väiksema müra tasemega lennukitesse investeerinud, siis äh, või delegeeritud aktide puhul äh, tahaksime me öelda, et meile on vaja teatavaid delegeeritud akte selleks, et äh, tehnoloogilise arenguga sammu pidada rohkemat, aga meil ei ole vaja, me võime rääkida läbi täpsemate tingimuste osas, aga samas meil on vaja mõningates küsimustes kiiret otsustusprotsessi, et me saaksime muutusega, muutustega sammu pidada, eriti müra ja heitmete valdkonnas. siis veel tervishoid ja teavitamine härra Leitfriedil on õigus, ta on tervishoiuküsimuse toonud meie päevakorda, oleme nõus härra Leitfriedi taotlustega, aga küsimus on äh, selles, äh, millal ja kuidas peaksime me tervishoiuküsimuse, küsimust käsitlema. meie arvame, et tervishoiuhinnangu protsess keskkonnamüra direktiivist lähtuvatest äh, mõistetest lähtuvalt oleks õige kontekst selle jaoks äh, ja ühesõnaga me peaksime eesmärgid paika panema keskkonnamüra direktiivis. ja ähm, keskkonnamüra direktiivi ja praeguse ettepaneku vahelisi sidemeid tuleb, kui aeg on selleks käes, täp-, täpsustada. siis müra kohane teavitamine, et liikmesriigid peavad lähtuma teadmistest, äh, tõenditest ja tead-, tõendid aga on killustatud Euroopas ja erinevaid tingimusi esitakse kõikides lennujaamades ja lennujaamade käitajad peavad samas andmeid haldama ja teatis, teavitamisega seotud sätteettepanekud on ähm, lähtuvad ratsionaliseerimise vajadusest ja pragmaatilisuse vajadusest, ja me tahaksime selles osas oma ettepaneku juurde kindlaks jääda ja me ei mõista, miks äh, see, et komisjon on püüdnud äh, kõige mõistlikumalt äh, komisjon, kes on muutnud, muutnud teavitamiskohustuse keerulise süsteemi kõige ratsionaalsemaks üldse, peaks siis maksma selle eest arved kinni, härra Elgadroi. suur tänu, kolleegid, teie panuse eest. on mõningaid küsimusi, mille osas ikkagi just igaüks meist ei suhtu suure vaimustusega, aga mul oleks väga hea meel, kui suurem osa teist saaks meie kompromisse toetada. härra Kaaler, kui võimalik, siis ärge esitage suuliseid muudatusettepanekuid viimasel minutil Äh, täiskoguni on veel aega, võib-olla võiksime rääkida mõningatest äh, küsimustest, äh, tegemist on esimese lugemisega, läbirääkimised ju jätkuvad veel ja igal juhul praegu suur tänu minu poolt. ja sellega oleme jõudnud selle päevakorrapunkti lõppu, hääletamine on homme kell kolm ja võtke oma hääletuskaardid kindlasti kaasa. ja nüüd on meie koosolek lõppenud, jätkame homme kell üheksa ja siis tegeleme TNT võrgustikega siinsamas, Michael. ja hoida ka oma paberid sinna jätta, kui keegi tuleb sinna veoautoga, siis võib selle ära viia.